liikmete koosseisu, see muutus pannakse praeguse istungi protokolli ja kui äh, selle kohta mingeid märkusi ei tule protokolli heakskiitmise hetkeks, siis loetakse see ametisse nimetamine kinnitatud.